Äh, vaja on kliimapanka, me oleme seda nõudnud, aga vaja on öelda ka, et kui palju raha antakse äh, äh, selleks, et luua töökohti ja kui tegemist on uute finantsvahenditega, siis tuleb lõpetada need Äh, lennukibensiinile tehtud erandid, need kõik asjad on väga olulised. armsad sõbrad, vaja on ähm, äh, võidelda kliimamuutuste vastu, see tõesti on ainus võimalus, mis võimaldab meil äh, vältida tuhandete inimeste surma ja äh, meil on vaja raha ja sotsiaaldemokraadid tahavad eelarvet, mis oleks nende väljakutsete kõrgusel suur aitäh ja nüüd äh, saab sõna Renew fraktsiooni nimel proua Arman. Teil on kolm minutit. mu daamid ja härrad, Euroopa Komisjoni esindajad, täna arutame me kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvet, see on mitmeaastase finantsraamistiku viimane aasta, finantsraamistiku, mis algas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. ja nüüd me peame tegema kokkuvõtteid. ja äh, sellega seoses, et kuidas Euroopa Liit on täitnud endale võetud kohustusi eelarve tõhususe osas uus parlament peab valima uued suunised järgmiseks aastaks ja ma tahaksin kasutada kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses, selleks, et näidata, et Euroopal on olemas oma strateegia kõigis nendes valdkondades, mis huvitavad meie kodanikke. me peame mõistma, millised on Euroopa kodanike äh, mured, kodanikke, kes meid valisid ja me peame näitama, et meil on olemas nägemus meie ühiskonnast. eurooplased on mures keskkonnakaitse pärast ja nad ootavad meie poolt ka sellesuunalisi meetmeid. ja need meetmed peavad tagama äh, tehnoloogilise arengu, innovatsiooni, aga samas ka tagama selle, et selle kõigega seoses äh, hoitakse äh, keskkonda ja meie peame suunama Euroopa majanduse just selles suunas äh, meie majandus peab olema konkurentsivõimeline, me peame ette valmistama ökoloogilise ülemineku etapi ja me peame olema väga tähelepanelikud selles osas, mis puudutab äh, vahendite jagamise kriteeriume. me peame kiirelt tegutsema hakkama, aga me ei tohi piirata programme, me peame tuginema äh, asjakohastele kriteeriumitele kahjuks Rumeenias saame me ühe käe näppudel üles lugeda äh, need programmid, mis on kriteeriumitele vastanud, aga meil on majanduslik lõhe meie kontinendil ja meil on Rumeenias hädasti vaja rohkem selliseid projekte ja väga tähtis on äh, kõik see selleks, et äh, Euroopas valitseks õitseng ja me peame tagama tasakaalu meie kontinendil ja me ei tohi tekitada uut äh, tasakaalust väljaviimist ja väga tähtis on ka tehniline abi eelarve raames ja selle, selles osas olen ma ka omalt poolt muudatusettepanekuid esitanud. ekspert, teadmised tihti on keskendunud äh, suurtesse keskustesse ja me võime näha, kuidas ajud ära voolavad idast läände, nii et johtuvalt sellest on meil väga tähtis meie jaoks see, et ka Ida- ja Kesk-Euroopas oleks äh, väljapaistev programme ja projekte. ja väga tähtis on see, et me äh, vastaksime ka Euroopa prokuröri ootustele ja väga tähtis on see, et see institutsioon toimiks ja hakkaks järgmisel aastal toimima, me ei tohi luua mingit uut struktuuri, kui tal ei ole vajalikke vahendeid toimimiseks. suur aitäh ja nüüd saab sõna roheliste nimel kaheks ja pooleks minutiks kolleeg Andersen orgaanid, äh, üleujutused, äh, kliimakriis äh, hävitab paljude noorte inimeste elud, kes demonstreerivad tänavatel, aga see hävitab ka paljude Lõuna-Euroopa talunike elatusallika, äh, nende elud on hävinenud ja seetõttu me usume, et me oleme kõik ühes paadis ja midagi tuleb kiirelt ette võtta. Äh, ja äh, me ei räägi siin eelarvest rääkides igavatest arvudest, vaid mandri tulevikust, me räägime eelarvest rääkides sellest, kuidas me üheskoos tulevikku saaksime investeerida. rohelised tahavad kliimakriisi peatada, selle vastu võidelda, me tahame eurooplastele tulevikuperspektiivi anda ja see tähendab meie jaoks ka seda, et me me tahame seista Itaalia, Kreeka ja Hispaania noorte ja töötute eest, kes ei ole endiselt peale kriisi tööd leidnud, rohelised usuvad, et meil on tõesti uut rohelist kokkulepet vaja, meil on vaja tõesti võidelda noorte tööpuuduse vastu ja võidelda keskkonnakaitsel, kui ähm, äh, me seda teha tahame äh,, Äh, siis on vaja investeeringuid, Macron ja Merkel on seda ka varasemalt teinud, aga nüüd nad käituvad hoopis vastupidiselt. Äh, me peame tagama rohkem raha noorte tööpuuduse vastasesse võitlusesse ja, ja teadusuuringutesse. rohelised tahavad, et kolm koma viis miljardit äh, rohkem saaks selleks, et kliimasse investeerida. me tahame tahame kolmesadat viitekümmet miljonit rohkem võitlemaks noorte tööpuuduse vastu ja me võtame ka inimõigusi tõsiselt. me nõuame kaheksasaja neljakümne miljoni euro ulatuses lisarahastusi Vahemere päästeoperatsioonidele selleks, et inimesed seal ei hukkuks. nõukogu ettepanekud on meie arvates vastuvõetamatud, rohelised on valmis äh, äh, olema osa konstruktiivsest enamusest, kaitsmaks eelarvet siin kojas, me peame Euroopat äh, aitama kujundada ja kaitsta, aga me saame seda teha siis, kui me investeerime ühiselt Euroopa tulevikku ja ma loodan, et me me suudame seda parlamendis teha ja et me suudame eh, enda sõna maksma panna riigi eh, peade ja valitsusjuhtide suhtes ja seda kõik Euroopa eh, tuleviku nimel. suur aitäh kõne eest kinnipidamise eest ja järgmisena saab ID fraktsiooni nimel sõna proua Laport. Teil on üks minut. proua president, kallid kolleegid, eelmisel nädalal president Erdogan ähvardas taas Euroopa Liitu, et avab Äh, rändeuksed Euroopasse ja meie Euroopa ähm, juhid alluvad jälle taaskord šantaažile ja komisjon äh, on juba viis koma kuus miljardit eurot maksnud Türgile ja nüüd on ta valmis nelisada miljonit eurot taaskord veel täiendavalt lähiaastate jooksul maksma. ja kui me teame, milline on kui tagasihoidlik on Frontexi eelarve kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, siis me, tekib küsimus, et milline on mõte nendel kokkulepetel. ja Euroopa Liit on näidanud taaskord üles oma suutumatust oma piire kaitsta ja me peame tagama äh, riikidele territoriaalse suveräänsuse ja uuesti kontrollima oma piire. mis puudutab Frontexi, siis me võime muuta ta äh, koostööagentuuriks Euroopa rahvaste vahel ja et ta ei oleks selline nagu täna, et ta lihtsalt tegeleb sellega, et võtab kontrollimatult migrante vastu. suur tänu, järgmisena saab sõna ETSE fraktsiooni nimel kolleeg Šronsa, teil on poolteist minutit. Pani Przewodnicząca, e, Szanowni Państwo, reprezentant Rada ja Komisje, Pani Ivanovi poslovi. president, komisjon, nõukogu, Euroopa Parlamendi liikmed, eelarve arutelud on alati rasked, aga nad peaksid alati tuginema reaalsusele. Euroopa Parlament vastutab hea eelarve eest, vastutama valijate ees. ühenduse viis ühiseid probleeme lahendada on üllas ülesanne, seepärast peame oma tegevuses olema ausad ja siirad. kui me peame tegelema poliitikaga, siis me ei saa nõustuda nõukogu ettepanekuga vähendada makseid äh, rubriigis kaks me ei saa seda teha, mis toiduained äh, tuleb kodanikele tagada ja ECR on vastava muudatusettepaneku esitanud meie lapselapsed ei saa plastikut süüa, nad vajavad äh, tervislikku mahetoitu ja kui me tahame tunda end turvaliselt lennujaamades ja raudteejaamades äh, ja metroos, siis peame kaitsma Euroopa Liidu piire ja seepärast ECR soovib tugevdada Europoli ja Frontexit. on väga halb, et äh, nõukogu kavandab kärpeid, horisont kahe, kahekümne kahekümnes teadusuurijad äh, vajavad äh, raha teadusuuringute jaoks, selleks et võidelda tööpuudusega ja noorte tööpuusedega. olgem realistlikud ja lahendagem probleemid realistlikud. meie pakume ainult ratsionaalseid lahendusi. Euroopa Liidu Iisraelile ja tema elanikele, peame koos nendele väljakutsetele vastu vaatama. suur tänu ja nüüd saab kuue NGL fraktsiooni nimel sõna härra Omarjee, palun. proua president, suur tänu. ma olen täiesti sama meelt selle kriitilise hinnanguga, mis on äh, volinik Ottingeri poolt antud äh, nõukogu ettepanekule ja ma olen täiesti nõus selle nõudmisega, nõudmistega, mis, e-, mille esitasid kõik poliitilised fraktsioonid seoses teie ettepanekuga ja te peate nüüd nägema, te ju näete, et parlament on ühel meelel ja nõukogu ettepaneku vastu. nõukogu ettepanek on selline, mis lihtsalt kirjutab prügikasti meie ambitsioonid, te ütlesite, et te ei soovi rääkida arvudest, ma võin teist aru saada, aga mina tahan teile ka rääkida arvudest, sellepärast et teie ettepanek, teie ettepanekud ei kujuta endast muud kui ainult kärpeid ja põhjendamatuid kärpeid, uskumatuid kärpeid, teadusuuringud, nelisada kolmteist miljonit vähem, kärped noortega seoses, üksteist koma seitse miljonit vähem, mis puudutab noorte tööhõiveid, samuti kärped selles osas, mis puudutab varjupaiga ja rände äh, rännet ja pr-, seda praegusel ajal, kus me peame suutma vastu seista sellele väljakutsele, mis puudutab põgenikke ja COSME programmi äh, kärped kolmkümmend kuus miljonit. nii et ja ma tahan teile öelda, et selle eelarvega teie toote Euroopa ohvriks ja selle eelarvega kahe tuhande kahekümnendal aastal saab olema vähem Euroopat ja see on väga kurb suur tänu, järgmiseks äh, annan sõna härra Hiiverile. Teil on poolteist minutit. seitseteist koma neli miljonit britti hääletasid Euroopa Liidust lahkumise poolt, nad oleksid väga vihased, kui nad saaksid teada, et äh, nad peavad maksma miljardeid Euroopa Liidu e eelarvesse alates aastast kaks, aastast kaks tuhat kakskümmend. britid ei soovinud järjepidevust, nad soovisid äh, iseseisvust ja Brexiti partei võitleb nüüd selle eest, selleks et meil oleks äh, selgepiiriline lahkumine Euroopa Liidust. lordide koda äh, on öelnud, et kui kokkulepet ei saavutata, siis kõik sätted, kaasa arvatud rahaline panus, kõik see lõpeb ja ei ole mingit kohustust anda mingisugust finantspanust no deal tähendab, et Ühendkuningriigilt raha ei tule Euroopa Liidule. kõlab päris hästi minu meelest. ja pole ime, et te üritate iga hinna eest äh, Theresa May lepingust kinni pidada, millest ta alistus. Brexiti äh, partei on Johnsonile teada andnud, et ei tohi uuesti üritada seda lepingut maha müüa, seda me ei taha, Brexiti partei äh, seisab sellele vastu, nii et rahva nimel, East Englandi rahva nimel, seal, kus mina elan, ütlen ma, mida meie arvame sellest kolmekümnest miljardist, mida me jälle peaksime maksma. ei, aitäh. kui lepet ei tule, siis raha ka ei tule. suur aitäh, järgmiseks saab sõna härra Murežan Rahvapartei nimel suur tänu, proua president, volinik, head kolleegid. täna arutame Euroopa Liidu eelarvet aastaks kaks tuhat kakskümmend, sellel on kaks eripära, esiteks see on viimane praeguse MFF-i aasta ja teiseks on see esimene aasta pärast Euroopa Parlamendi valimisi, olles nüüd viimane finantsraamistiku aasta, see tähendab seda, et raha on hakanud voolama liikmesriikidesse, me peame maksma palju arveid ja seega minu soov nõukogule on tuleb tagada, et Euroopa Liidul oleks piisavalt ressursse selleks, et me suudaksime oma arveid maksta. ei ole halvemat signaali äh, toetuse saajatele, inimestele, linnadele, kodanikele, VKE-dele, kui see, et Euroopa Liit ei ole suuteline oma arveid maksma. ei ole võimalik, et MFF-i alguses tuleb Euroopa Liidule survet avaldada selleks, et lõpuks raha kätte saada ja lõpuks tuleb teil avaldada survet, et te maksaksite lõpuks arved ja kuivõrd on tegemist esimese aastaga pärast Euroopa Parlamendi valimisi, peame me kuulma, kuulda võtma valijate häält, osalus oli kõrgem kui viis aastat tagasi valimistel, noored käisid valimas ja me ei saa noortele öelda, et meil on vähem raha selleks, et noorte tööpuudusega tegeleda, nagu see on nõukogu ettepanek saja kuueteist miljoni võrra kärpida summasid, mis oleks suunatud noorte tööpuudusele. me ei saa noortele seda öelda, et on vähem raha kliimamuutusteks Nad hoolivad planeedi tulevikust, me ei saa neile öelda, et me ei saa Erasmust äh, piisavalt rahastada põllumeestele, kes tulid valima, ei saa öelda, et on vähem raha. seepärast töötagem koos parlamendiliikmed, komisjon ja nõukogu selle nimel, et me määrame kindlaks, mis on õiged prioriteedid, suurame piisavalt ressursse ja tagame, et raha kulutatakse õigesti, aitäh. Thank you and uh, on... suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Gualminile. Äh, teil on poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud äh, kolleegid, eelarve on meie poliitilise tegevuse keskmeks, ressursside eraldamine ei ole mitte ainult tehniline, vaid bürokraatlik tegevus, vaid see on see, kuidas Euroopa Liit vastab viiesaja miljoni kodaniku äh, vajadustele ja soovidele. meie Euroopa Parlamendina peame olema väga ambitsioonikad, me ei tohi karta võita kriisi eh, keskel, me peame olema ambitsioonikad, mida rohkem majanduskriis meid alla surub, eh, seda eh, kõrgemalt me peame lendama. ehk siis me ei pea paluma mitte ainult Euroopa Komisjoni poolt esialgset ettepanekut taastada, selle ulatust taastada, vaid sotsiaaldemokraat, sotsiaaldemokraadid on teinud ettepaneku kolmekümne viie miljardi äh, ulatuses ettepanekut suurendada ja see on vägagi vastuvõetav. kõik need eesmärgid, mis on seotud kliimamuutustega, äh, neid tuleb edendada ja kaitsta. teiseks, äh, noorte tagatist tuleb samamoodi tugevdada ja see tuleb Euroopa Sotsiaalfond Plussi alaliselt sisse viia. naabruspoliitika, eriti just Vahemere piirkonnas, on olulise tähtsusega ja peab saama rohkem toetust selleks, et me saaksime solidaarsust ja kaasatust võrdsust tagada. variraportöörina olen mina Euroopa ametitega tegelenud ja mina leian, et väga oluline on suurendada nii rahastust kui personali hulka ametite puhul, kes omavad positiivset mõju tööhõivepoliitikale ja rändepoliitikale. lugupeetud daamid ja härrad, me oleme ristel praegu, Euroopa peab muutuma roheliseks sotsiaalseks Euroopaks või meil ei olegi Euroopat, niisiis, kallid kolleegid, palun ärgem laskem seda võimalust käest suur aitäh, järgmisena saab sõna ähm, proua Aier, teil on üks minut. suur tänu, proua president, härra minister, härra volinik, kallid kolleegid aasta kaks tuhat kakskümmend lõpetab praeguse finantsraamistiku ja johtuvalt sellest tuleb teha kokkuvõtteid. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus Euroopa institutsioonid kohustusid suunama kakskümmend protsenti kuludest kliima kaitsmisele, aga tundub, et seda kohustust ei järgita ja vabandust, ütleb proua president, tundub, et tõlge ei tööta, kas on nii? Yes, kas ma pean kordama või mitte? Okay. austatud härra minister, härra volinik, kallid kolleegid, aasta kaks tuhat kakskümmend lõpetab praeguse finantsraamistiku aasta ja johtuvalt sellest tuleb teha kokkuvõtteid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus Euroopa institutsioonid võtsid endale kohustuse suunata kakskümmend protsenti kuludest kliimakaitsele. aga tundub, et seda kohustust ei ole järgitud ja selline läbikukkumine ajal, kus on järjest rohkem katastroofe. ja meie kaaskodanikud ise on saatnud eelmise aasta mais väga selge sõnumi ja nad ootavad Euroopa Liidut, et ta kaitseks ja tegutseks ja meie ülesandeks on vastata nende muredele. institutsioonid peavad austama ja järgima endale võetud äh, kohustusi ja meie fraktsiooni jaoks on esmatähtis, et me saame saavutaksime selle kakskümmend protsenti, sellepärast et sellest sõltub meie planeedi kaitse ja usaldus kodanike institutsioonide vahel. härra minister, volinik ja kallid kolleegid, me võtame teadmiseks nõukogu äh, seisukoha ja tema soovi iga aasta rohkem kokkuhoidu teha, aga äh, Soome eesistujana on välja tulnud ka kliimakaitsega ja samas me ootame ju äh, institutsioonidelt, et nad täidaksid endale võetud äh, kohustusi ja loodame, et nüüd see kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve saab olema äh, sidusaks, siduvaks lüliks järgmise perioodiga. suur aitäh, härra Böselager, poolteist minutit, palun austatud äh, president, äh, austatud volinik, kallid kolleegid, ma toetan meie fraktsiooni äh, algatust selleks, et vähemalt kakskümmend protsenti eelarvest oleks suunatud keskkonda. see lubadus anti tegelikult enne Pariisi lepet juba ning praegusel hetkel kolm koma viis miljardit on sellest lubadusest puudu ma toetan ka seda algatust, eh, millega kasutatakse eh, finantspaindlikkust noorte abistamiseks eh, noorte ja tööhõive algatuse raames ja Erasmuse raames, aga me räägime siin ka tegelikult millestki laiemalt, laiemast. me räägime sellest, mis puudutab parlamendi pühendumust järgmise eelarveajamise Euroopa Liidu valimiste kontekstis. valijad näitasid meile, et nad tahavad, et me oleksime ambitsioonikamad Euroopa lahenduste väljapakkumisel nende väljakutsete ees, millega meie kodanikud silmitsi on. meil on vaja vaja eh, eelarvet, mis eh, suurendaks, mida ei vähendaks Euroopa Liidu suutlikkust eh, tegutseda, kui me räägime keskkonnakaitsest, noorte tööpuudusevastasest võitlusest või rändeküsimustest. meil on vaja nende probleemide lahendamiseks eelarvet, mis toob kasu kõikidele kodanikele kõikides liikmesriikides. meil on vaja ka rahalisi vahendeid, mida Euroopa Liit ise tekitab, mida aluslepingud meilt ka nõuavad. me peame selgitama kodanikele ja sõpradele nõukogus, et rohkem raha Euroopale on seda kõike

sellepärast, mis puudutab äh, piiratud eelarvelisi vahendeid äh, kulukohustusteks, äh, aasta kaks tuhat kakskümmend on viimane eelarveaasta viimase, praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames ning see raha tuleks kokku hoida maaelu arengu vallas ja muudes valdkondades. selle eelarve kontekstis on tehtud konservatiivseid hinnanguid ja see tähendab seda, et äh, me näeme jällegi neid probleeme, mida me nägime vahemikus kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist, äh, kui umbes kolmkümmend miljardit äh, eurot maksekohustustena. kui Ühendkuningriik lahkub, siis meil on vaja paranduseelarvet, et seda olukorda parandada. suur aitäh, nüüd saab äh, üheks minutiks sõna härra Papadimulis, palun. suur tänu, proua president. härra Tiilikainen. kuni praeguseni ei ole olnud ükskõik millisest fraktsioonist ühtegi sõnavõtjat, kes oleks toetanud, toetanud kas või kuidagi kaudselt neid kärpeid, mille te olete välja pakkunud ja kõik poliitiliste fraktsioonide esindajad lükkasid need tagasi. ja see ei võimalda teil ellu viia ei komisjoni ega parlamendi poolt seatud eesmärke, isegi mitte nõukogu poolt seatud eesmärgi, eesmärke ja see on tõesti väga halb märk, võttes arvesse uut finantsraamistikku, mida me oleme ette valmistamas järgmiseks seitsmeks aastaks meil on eesmärgid, mille me peame saavutama kliima kaitsmisel, noorte tööhõivega seoses, ühtekuuluvuspoliitikaga, haridusega ja nii edasi. Te peate tõesti muutma suunda. ei ole võimalik teha rohkemat väiksemate summadega, võib-olla ainult Jeesus Kristusel tuli see välja. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Furore, palun suur aitäh, lugupeetud president, nagu igal aastal on nõukogu ka sel aastal eh, tulnud välja kärbetega komisjoni välja pakutud eelarvele ja siin on üks asi, mida on raske mõista. Eh, need kärped tegelikult ei peaks karistama selliseid eh, programme, mis annavad Euroopa lisandväärtust majanduslikus, sotsiaalses ja keskkondlikus plaanis. hoopis vastupidi, nõukogu peaks toetama majanduslikult et eh, neid eh, poliitilisi otsuseid nagu, mis puudutavad eh, innovatsiooni ja võitlust tööpuuduse vastu, aga nagu ikka, saavad kärbete osaliseks Euroopa Liidu kesksed programmid. näiteks on siin kärbe, mis on ÜPP-le ette nähtud või kuuekümne euro, kuuekümne miljoni euro võrra tahetakse vähendada Dublini reformi elluviimiseks mõeldud rahasid, lisaks puudutavad kärpeid ka noorte tööpuudusvastase võitluse programme ja tegelikult on meil kärbeste, kärbete äh, asemel vaja ähm, äh, muuta äh, kulutused mõistlikuks, me peame investeerima reaalmajandusse ja meie oleme positiivselt olnud meelestatud halduskulude kärbete osas, siin on see koht, kus on raiskamist näha ja sellega me saame edasi liikuda ja äh, meie teeme omapoolsed muudatusettepanekud ka äh, kahe tuhande kahekümnenda eelarvesse ja me oleme tahtnud äh, raiskamist vähendada ja vähendada ka liiga suuri ähm, palkasid, me tahame, et see eelarve panustaks majanduskasvu, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab see üheks minutiks ja kolmekümne sekundiks sõna kolleeg Vintsik. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid, Euroopa eluviisi kaitse tähendab äh, meie töös ka seda, et suurtes tehnilistes valdkondades eh, peame me suutma eh, tegutseda, ähm, võttes arvesse ka seda, mis toimub Aasias ja USA-s. kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve raames on meil vaja tegeleda oluliste tulevikku suunatud teemadega, meie majandusstandard, tööhõive ja nii edasi. Ähm, ettevõtjana oleks mul väga hea meel, kui see programm ka VKE-dele kasuks tuleb, äh, sellepärast et äh, nemad on meie majanduse ja ühiskonna selgrooks. Äh, kakskümmend neli protsenti kogu eelarvest teisest ja kolmandast sambast lähevad ju nendele ettevõtetele just. ning äh, VKE-de ja tööstuse vahel on tegelikult väga head koostöösuhted ja sellest võidavad mõlemad pooled. meie tööstusettevõtted on silmitsi suurte väljakutsetega, ainult äh, nemad saavad teadusuuringute ja arengu, arendustegevusega aidata kaasa lahenduste leidmisele, mis aitaksid meil võidelda kliimamuutuse vastu Eh, ja mis tooks kasu ka elanikkonnale. ja selle taustal ma ei mõista seda, et nõukogu Horisont programmi raames tahab kärpeid sisse viia, aitäh. suur aitäh, järgmiseks saab sõna härra Ušakov, aga teda hetkel siin vist ei ole. Eh, kas te olete saalis, kolleeg, andke teada, kui te siin olete, kui ei, siis saab järgmisena sõna proua Keller, teil on üks minut Euh, austatud härra volinik, härra Oettinger, härra minister, nõukogu siin on juba öeldud, on ette näinud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks suuri kärpeid, rohkem kui kakskümmend seitse miljonit. ja Prantsusmaal öeldakse, et see on tõesti nüüd väga maalähedalt lõigatud eelarve. ja väga paljud summad on vähendatud ja äh, meie jaoks kõige tähtsamad punktid, äh, meie liberaalide jaoks ja ma keskendun just meie fraktsiooni välisteenistuse äh, eelarvet vähendatakse kahekümne miljoni võrra ja me kõik teame, millised on tema ülesanded ja milline on see reaalne olukord ja kui tähtsat tööd nad teevad ja eriti selles osas, mis puudutab rändeküsimusi Äh, tagasivõtu äh, kokkulepete sõlmimine, kõik, kõigeks selleks on vahendeid vaja. me tahaksime toetada ka neid vahendeid, mis on antud Frontexile, Europolile ja Eurojustile ja kui me soovime tõesti tõhusaid äh, vastuseid ja tegusid, siis tõesti me peame tugevdama just neid agentuure, neid ameteid. suur aitäh, järgmiseks saab üheks minutiks sõna härra Pito, palun proua president, kallid kolleegid. Amazonas on tule, tules kuivus, põud, kliimaküsimused peavad olema prioriteeti, prioriteediks Euroopa eelarves. ja viimaste nädalate jooksul olen ma kuulnud ilusaid deklaratsioone, ilusaid avaldusi, et on vaja kiireloomulisi meetmeid rakendada ja on öeldud, et me peame toetama põllumehi, me oleme kuulnud lubadusi äh, seoses sellega, mis puudutab võitlust põuaga ja need muudatusettepanekud, mis ma põllumajanduskomisjonis esitasin, toetamaks põllumehi äh, just kahekümne, kahekümnenda aasta eelarves, neid ei võetud arvesse ja mul on tõesti väga kahju selle üle. Euroopa kodanikud ei saa olema rahul ainult ilusate sõnadega ja kui me äh, hakkame vastu võtma mitmeaastast finantsraamistikku, siis me peame tagama selle, et järgmine põllumajanduspoliitika tegeleks ka kliima kaitsmisega ja ja nüüd me peame tõesti tegema õigeid valikuid ja õige koha peal rohelisele nupule vajutama. suur aitäh, järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Donato, palun suur aitäh, lugupeetud president, ma kõnelen itaalia keeles. kui rääkida Euroopa Liidu üldeelarvest, siis ühtekuuluvuspoliitika on üks olulisemaid eh, valdkondi koos ÜPP-ga. Eh, see on poliitika, mis on seotud aluslepingutega ja mille eesmärgiks on eh, vähendada lõhesid erinevate piirkondade ja inimrühmade vahel ja täna on äh, ÜPP äh, ainuke poliitika, millega saab tõhusaid äh, tulemusi, kui me räägime konkurentsivõimest, majanduskasvust, töökohtade loomisest, aga sageli komisjon ja nõukogu pakuvad välja kärpeid nende eelarveosade raames aga äh, parlament on juba mõnda aega äh, tahtnud, et nendes valdkondades ei oleks kärpeid selleks, et me saaksime tõhusamalt äh, ja kvaliteetsemat tööd teha nendes valdkondades sealsete programmide ja projektidega. me tahame ka nendes valdkondades vähendada neid tingimuslikkuse piiravaid aspekte ja me ei saa peale sundida eh, selliseid finantspoliitikaid, mis lähevad vastu so-, elanikkonna soovidele, me peame tegema ühiselt eh, koostööd selleks, et tagada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks eh, mõistlik eelarve, mis aitab täita meie sotsiaalse liidu eesmärke, aitäh! suur tänu, järgmisena saab üheks minutiks sõna kolleeg Južitsa, palun! suur tänu! kõik kõik arvavad, et nende valdkond on kõige olulisem ja seepärast on tavaline, et keskendutakse ainult selle, kui palju raha kulutatakse teatud rubriikidele, aga vähem tahame vaadata tagasi ja hinnata seda, kas Euroopa projektid on olnud kasulikud ja millised neist on olnud lihtsalt raha raiskamine. me peame väga selgelt sel-, kindlaks määrama konkreetsed eesmärgid, mida tuleb Euroopa Liidust eelarvest rahastada ja milline oodatav tulemus. näiteks haridusprojektide tulemuslikkust ei peaks mõõtma selle järgi, kui palju on olnud osalisi, vaid selle järgi, kuivõrd edukad nad on olnud. ärgem kartkem ära kaotada mittetoimeid programme selleks, et meil oleks paremate programmide jaoks rohkem vahendeid. eile äh, kõnelesin üle oma ajapiiri, täna loodetavasti kompenseerin selle. jah, suur aitäh, see õnnestus teil tõesti. järgmisena annan sõna kolleeg Ferreirale, teil on üks minut. suur tänu, proua president. see eelarve ettepanek ei ole õigesti paika pannud prioriteedid, eriti mis puudutab sotsiaalset keskkonda, sotsiaalset sektorit, keskkonda ja ühtekuuluvuspoliitikat. ja ta on valele poole kaldu. ja meie tahame Euroopa Parlamendis esitada konkreetseid ettepanekuid selleks, et parandada olukorda ja asja õigele teele suunata. ja seetõttu oleme me ka väga selged muudatusettepanekud esitanud, mis puudutab just investeeringuid avalikku sektorisse võitlust vaesuse vastu, tõrjutuse vastu, kaitsmaks naiste õigusi, bio, bioloogilist mitmekesisust, selleks, et oleks võimalik ära kasutada kõigi riikide ja kõigi piirkondade spetsiifikat ja me loodame, et need ettepanekud leiavad oma koha eelarves, eelarve eelnõus et ma loodan, et sellega me vähemalt mõned möödalaskmised parandame. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Roland. Teil on poolteist minutit hey,. Look... tänan väga. kui ma vaatan Euroopa e-, Liidu eelarvet, ma näen poliitilisi vigu ja tavalist kauplemist, kuid siin on ebademokraatlikku tegevuskama, hämarad uued struktuurid selleks, et endada euroopalikku eluviisi ajaloolised raamatupidamisvead, äh, legendiks saanud äh, raiskamine, seitsesada kakskümmend viis tuhat on kulutatud medalitele ja trofeedele. näiteks äh, kalanduse hävitamise eest. hämmastav, Euroopa Liit ülbelt arvab, et Ühendkuningriik endiselt annab järgmisel aastal kaheksateist miljardit Euroopa Liidu eelarvesse kuidas me kavatsete eelarvet suurendada, kui me lahkume? majandus ju praegu hakkab kahanema ja see ei saa olla ka fiskaalstiimulit, sest sellised poliitikad on keelatud Euroopa, Eurotsoonis. stabiilsuse kasvupakti eesmärk ei ole majandust stimuleerida, selle eesmärk on majanduse juhtimine, nii et äh, komisjon saab äh, lemmikuid toetada, nagu Prantsusmaa, kes võib käsi, võib kar-, karistamatult käituda, mitte Itaalia, Mario Draghi ütles õigesti, äh, kui ta nõudis fiskaalstiimuleid, kuid see on mõttetu siis, kui Euroopa Liit jääb selliseks lämmatavaks hullusärgiks. euro peaks olema lähenemise instrument, kuid viimase finantskriisi ajal me nägime, see tegelikult on ruineerinud kreeklaste, itaallaste ja hispaanlaste elud Euroopa integratsiooni altaril. järgmisena annan sõna kolleeg Resslerile, teil on poolteist minutit. suur tänu. Euroopa ees on väljakutsed, mida ükski liikmesriik üksi lahendada ei saa. me elame ajal, kus äh, meie ees on demograafiline, tehnoloogiline ja kliimamuutused. ja seepärast ja viimane eelarve käesolevas finantsraamistikus äh, mõnedes olulistes valdkondades on eriti tähtis. Euroopa Parlamendis peame jätkuvalt äh, toetama poliitikaid, mille eesmärgiks on noored, poliitikaid, mis tagavad hea hariduse, head töökohad meie noortele, nii et nende elu oleks lihtsam, et nad saaksid kergemini luua peresid. peame toetama investeeringuid, innovatsiooni teadusuuringutesse. ja peame äh, seeläbi muutuma konkurentsivõimeliseks ülemaailmselt, kuid jätkuvalt äh, ka edendama poliitikaid, mis vähendaks erinevusi liikmesriikide vahel. Kesk, Kesk- ja Ida-Euroopa, eriti Horvaatia, kes on äh, uusim liikmesriik peab äh, saama täielikult ära kasutada oma liikmesust ja kaasa ja Euroopa Liidu parimad küljed on näha just siis, kuidas, äh, selles, kuidas me parimal viisil kasutame piiratud ressursse, seepärast aasta kaks tuhat kakskümmend peab õigustama usaldust, äh, mida näitavad Euroopa Liidu vastu kodanikud. peame vaatama edasi, aga samas peame vähendama ka erinevusi põlvkondade ja regioonide vahel, aitäh! ma ei näe hetkel saalis kolleeg Pietroni. kas ta on äh, mõne äh, teise koha peale istunud? tundub, et teda saalis ei ole ja seetõttu saab järgmiselt sõna härra Šastel, teil on üks minut. kallid kolleegid, öelgem selgelt, et nõukogu poolt ette nähtud kärped Euroopa Liidu eelarves ei kajasta ei Soome eesistuja prioriteete ega uue äh, komisjoni presidendi prioriteete ega ka meie kaaskodanike ootusi. me peame konkreetsema vormi andma nendele ootustele, mis on ja ära kasutama majanduslikke võimalusi just ja tagamaks jätkusuutliku kestliku õitsengu investeerima innovatsiooni teadusuuringutesse ja lisaks Renew fraktsiooni nimel esitasime mitmeid muudatusettepanekuid, mis kajastavad meie poliitilisi prioriteete, sotsiaalne ettevõtlus, mikrofinants, selleks et me kaitseksime tõesti kõige haavatavamaid ja aitaksime neil luua oma mikroettevõtteid. ettevõtlusvaim, konkurentsivõime läbi selle, et me toetame järjekindlalt VKE-sid, me peame toetama innovatsiooni VKE-des ja nende juurdepääsu finantsidele, peame looma Euroopa vastava keskuse, mis puudutaks ametialast koolitust ja kõige sellega me toetame tööhõivet ja majanduskasvu. suur tänu! järgmisena saab sõna proua Downing, teil on üks minut. aitäh, meie ühiskonnad, meie kogukonnad puutuvad kokku tohutute väljakutsetega, kliimamuutused, sotsiaalne ebaõiglus, majanduslik ebavõrdsus, kõik see eeldab poliitilisi ja praktilisi samme. täna ma tervitan iseäranis otsust toe-, tugevdada Horisonti ja Erasmuse programmi tänane hääletus oli väike suur samm, väi-, oli väike samm õiges su-, suunas. me, me peame toetama teadusuuringuid, investeeringuid, kliimaga seotud tegevusi tulevikus, seepärast kutsun üles liikmesriiki äh, rahastama tulevikku ja järgima parlamendi soovitust suurendada Euroopa Liidu toetust Horisonti programmile. innovatsioon äh, on väga tähtis kliimakriisi lahendamisel, kuid see ei saa olla ainus vastus. peame ka otsekohe ja otsustavalt tegutseme ka teistes valdkondades, kuid täna investeerigem tulevikku ja tegutsegem otsustavalt kliimamuutuse osas. suur aitäh, järgmiseks saab sõna härra Fest, teil on ka üks minut suur aitäh, austatud parlamendisaadikud, näib nagu käiksin äh, tants teie raha ümber. aga tegelikult me peame silmas pidama Euroopa maksumaksja äh, huvisid, sellepärast et Euroopa maksumaksja on selle euro, eelarve meile tekitanud äh, oma maksude maksmise abil. Ähm, ja kahe tuhande üheksateistkümnenda aastaga võrreldes on eelarve suurenenud umbes kümne miljardi euro võrra, aga Äh, siin prognoositakse äh, suure elanikkonna hulga äh, vaesestumist ja nii edasi. ma ei saa aru, millises maailmas mõned saadikud elavad. mõnedes valdkondades on see eelarve liigne siin käidutakse nagu meil ei ole naftakriisi, kaubandussõda Hiina ja Ameerika vahel. tegemist Äh, on vale eelarvega, kuna siin mm, tõuse äh, püütakse maha mängida mm, kärbete pähe ja nii edasi, aitäh. suur aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Kristoforu, teil on poolteist minutit. suur tänu, proua president, austatud härra volinik. minu jaoks Euroopa Liidu eelarve peab olema suunatud majanduskasvule ja tööhõivele ja ta peab vastama Euroopa kodanike ootustele ja nõudmistele. see peab olema meie prioriteediks et me leiaksime rohkem vahendeid noorte jaoks, teadusuuringute, innovatsiooni jaoks, meie põllumeeste, VKE-de jaoks, kaitse- ja julgeolekuvaldkonna jaoks, mis on väga tähtsi, tähtis Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks. me peame edendama ka digimajandust, aga see eelarve peab olema selline eelarve, mis tugineks õigusriigi põhimõtetele, inimõiguste austamisele ja Euroopa väärtustele. ja ma arvan, et ei ole ühtegi Euroopa kodanikku, kes sooviks seda, et me rahastaksime selliseid riike, kes tallavad jalge alla Euroopa Liidu väärtusi ja õigusi. ja ma mõtlen siin just äh, liitumiseelseid äh, läbirääkimisi rii-, riigiga, kes on kõik need väärtused jalge alla talanud ja puud-, see puudutab Türgit. ja kui me tõesti soovime edaspidigi finantseerida Türgit, siis Türgi ei saa jätkuvalt rikkuda Küprose õigusi, ta ei saa, ta ei tohiks enam šantažeerida meid läbi rände ja ta ei tohiks ähvardada ohtu seada Euroopa stabiilsust. see on vastuvõetamatu. me peame blokeerima rahastamise Türgi suunal ja me peame saatma väga selge sõnumi et Euroopa tugineb oma väärtustele ja põhimõtetele ja ta nõuab nende samade väärtuste ja põhimõtete austamist nendelt, kelle, kellele ta oma rahalist abi annab suur tänu, härra De Castro, üks minut, austatud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. meie kodanikud tahavad meilt eh, nendele lähemal seisvamat Euroopat, eh, mis võtaks arvesse nende palveid, aga nõukogu eh, ettepanek kahe tuhande kahekümnenda eel-, aasta eelarve osas läheb sellest aspektist järjest kaugemale ning ähm, äh, see kärbib isegi komisjoni ettepanek, mis meie parlamendi arvates oli niigi väheambitsioonikas. Äh, toidusektor, äh, põllumajandussektor, mis on kõige olulisem sektor meie majanduses, kannatab siinkohal äh, kärped aastaks kaks tuhat kakskümmend ei võta arvesse geopoliitilist olukorda ning eh, selle eh, mõjusid, eh, mida meie tooted juba kannatavad Venemaa embargo tõttu ja nende aspektide tõttu, mis võivad esile kerkida leppeta Brexiti tõttu. me ei, ei tohi astuda tagasi vales suunas. aitäh suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Semsrot, teil on üks minut. suur aitäh see äh, finantskava sobib keskaega. Äh, meie oleme ohus äh, mitte võõraste tõttu, vaid meie endi tõttu ja Äh, siin äh, püstitatakse äh, kindlusi ja pigistatakse silm kinni tegelike ohtude ees, tundub, et kliima on muutunud aasta läbi suviseks, meri nõuab maad endale, loomad surevad ja nii edasi. ja noored on nüüd tänavatele tulnud demonstreerima kliima äh, pärast, nad ütlevad, et meie ei jäta äh, võitlemist ja äh, nad on nüüd äh, vastamisi meiega, kellel meil pole õrna aimugi sellest, mis aset äh, leiab ja toimumas on, aitäh! Grazie, president! kolleeg Borja, suur aitäh. mina leian, et taristuprogrammid, teadusuuringute innovatsiooniprogrammid on väga olulised ja üllatav on näha seda, kuidas komisjoni ettepanek aastaks kaks tuhat kakskümmend näeb ette eh, midagi, mis eh, seab ohtu eh, netomaksjad, nagu näiteks Itaalia ja Eh, praegu on nende ehm, programmidega seotud veel palju küsimärke ja tuleb vaadata, millised on probleemid, mis mõjutavad eh, meie igapäevaelu. ja me peame keskenduma just eh, väikeettevõtetele, Itaalias ja Euroopas on palju häid näiteid ja komisjon peaks seda kõike arvesse võtma. ja me ei tohi väikesi reaalsusi kõrvale jätta äh, algusest peale, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Herbst, teil on poolteist minutit. austatud president, lugupeetud daamid ja härrad me äh, rääkisime eelmise punkti raames just äh, vähivastasest võitlusest äh, ja seal tõ-, tõstatati Horisont programmi olulisus esile ja nüüd järgmises päevakorrapunktis, praeguses päevakorrapunktis püütakse väita, et see programm ei ole nii oluline, me räägime siin nende programmide ellurakendamisest ja, ja kärbetest ja me ei tohiks seda lubada. ja siin äh, tulevad mängu viivitused, kui piisavat rahastust ei ole, aga seda me ei saa endale lubada, siin on inimeste elus, elud mängus, äh, me räägime noorte saatustest, äh, oluline on neid toetada, jah, loomulikult me räägime maksumaksja rahadest, aga mm, oluline on toetada programme, mm, mis tagaksid Euroopa lisandväärtust ja äh, siin on äh, teatud rituaalid juba tavaks saanud selle äh, menetluse käigus, mis puudutab suhteid nõukoguga ja nii edasi, ja see rituaal nagu nõuaks, et me teineteisele vastu räägiksime institutsioonidena ja see mm, tähendaks nagu, et te nagu nõuaksite meilt nii-öelda vasturääkimist. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Benjova, palun, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, parlamendisaadikud, Euroopa Parlament on väga ambitsioonikas. mina olen raportööriks ENVI komisjonis selle teemalise raporti puhul ja me teame, et meil on tõesti palju rohkem raha vaja, aga eelarves seda raha ette pole praegusel hetkel nähtud kliimamuutused toovad endaga kaasa suuri muutusi, kolm koma viis lisamiljardit on meil vaja saada. me peame oma kodanike ootusi täitma, me peame eh, kodanike elukvaliteeti suurendama, eh, sotsiaalsammas eh, Äh, seda tuleb kaitsta, miinimumpalk, äh, võitlus kliimamuutuse vastu, kõik need valdkonnad vajavad rahastamist ja seetõttu on meil vaja süsteemi, mis neid ambitsioonikaid poliitikaid tõesti äh, ka rahastada suudaks. sellised süsteemid võiksid saada rahastust näiteks suurettevõtete progressiivse maksustamise läbi, me oleme sellest rääkinud korduvalt ja oluline on tegeleda ka varifirmade küsimusega. aitäh, suur tänu. Äh, härra Pitsula saab sõna järgmiseks. aitäh. olen selle dokumendi kallal töötanud regikomisjonis. seega lähenen teemale regionaalarengu vaatenurgast ühtekuuluvusfond on üks peamisi aspekte paljude liikmesriikide arengus seepärast peab see jääma üheks meie eelarve nurgakiviks aastaks kaks tuhat kakskümmend ja ka järgmiseks MFF-iks. seda tuleb teha vastavalt Lissaboni lepingule. selles on öeldud, et ühtegi piirkonda ei tohi jätta tähelepanuta, iga euro, mis investeeritakse ühtekuuluvuspoliitikasse, annab tagasi üks koma kakskümmend neli eurot lisandväärtusena mul on väga kahju, et eelarve projekt jätab välja vahendid väga oluliste asjade jaoks nagu kliimamuutused, noorte tööpuuduse algat-, noort ja muud. see dokument ei lahenda neid probleeme ja seda ei saa komisjon ka kasutada, sest äh, siin ei, ei, ei, see ei lange kokku tema töökavaga. suur aitäh, järgmiseks saab üheks minutiks sõna kolleeg Gill tänan, president. võtan sõna variraportöörina Ahveti komisjonis ja tahaksin väljendada oma muret komisjoni ettepanekute üle, mille kohaselt hakkab kohanema ühe miljardi võrra kulukohustuste summa äh, rubriigis neli. välistegevus on siis kõige väiksemal äh, tasemel võrreldes kolme viimase aastaga. kas komisjon tõesti usub, et äh, praegune rahvusvaheline olukord on selline, kus inimõigused, demokraatia, õigusriik äh, on saanud tagasilööke kõikidel mandritel, kas seda peaks tegema? kas see on vastutustundlik? kas me peame vähendama Euroopa Liidu suutlikkust äh, tegutseda ja, ja jätma tähelepanuta inimesed, kellel on suures, suuremad vaba, vajadused? tundub, et Euroopa Liit astub Ameerika Ühendriikide jälgedes ja Hiina öö, annab kergesti raha öö, ja ilma igasuguste karistusteta. kas te, ma tahaksin, et Euroopa Liit äh, kannaks vastutust ja teeks rohkem inimõiguste demokraatia osas, kutsun nõukogu ja komisjoni üles läbi vaatama oma ettepanekuid ja tagama, et raha pandaks sinna, kus on meie eesmärgid. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Kaier, teil on kaks minutit suur aitäh, lugupeetud president, austatud minister, austatud härra Oettinger, kallid kolleegid. tegemist on üheteistkümnenda eelarvemenetlusega, mida minul on au äh, järgida ja äh, siin äh, seda eelarvet instituut, institutsionaliseeritakse ja see on kõik väga igav. meil on nüüd nõukogu poolelt ettepanek olemas ja siin on välja toodud tuldud ka selgitustega kärbetele, mis ei ole väga originaalid, originaalsed, aga kui ma vaatan nüüd äh, neid arvnäitajaid, siis äh, sellega kaasnevad need tulemused, millest kolleegid on juba rääkinud ja kolleeg Harps, Herbst äh, rääkis siin ka juba sellest, mida siis teha, kui te tahate, et teie ettepanek vastu võetakse, kuidas te siis oma valijatele selgitate seda, et Soome eesistujana tahab anda vähem raha kliimapoliitikale, digitaalsele pöördele, taristutele eh, ning te kärbite omaenda eelarvet ju ja seetõttu eh, tuleks teil võtta arvesse eh, raportööri ettepanekuid, aitäh! suur aitäh, nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Grappini domnule comisar domnule ministru stimați colegi. suur tänu härra volinik härra minister kallid kolleegid me oleme arutanud väga palju seda raportit ja see on igati normaalne algusest peale ma olen hinnanud kõrgelt voliniku täpsust te väga hästi selgitate miks me peame peaksime vältima teatud grupp mina olen transpordi komisjoni raportöör või neid eh, kärpeid ja, ja ma näen, et me kärbime igalt poolt. Eh, ja härra minister, oma kõnes te ütlesite, et eelarve kujutab endast väga tähtsat instrumenti Euroopa poliitikate elluviimiseks, aga see eelarve, mille te olete nüüd esitanud ja kus on kärpeid natukene igal pool, kas see tõesti saab toetada Euroopa Liidu äh, poliitikaid, ühtekuuluvust, startup'e, tervishoidu äh,, heaolu, aga seda kõike ootavad ju kodanikud, paremat elatustaset, turvalisust, aga te räägite sellele vastu, te ütlete, et see eelarve peab teenima Euroopa Liidu poliitikaid, aga samas läbi kärbete liigute vastupidises suunas. suur aitäh, kolleeg Neuchel on järgmisena meil nimekirjas, aga tundub, et teda hetkel saalis ei ole. seetõttu anname sõna kohe härra Fernandesile auch nicht keda ka äh, siin ei ole, aga küll on meil kohal proua Kammervert, palun suur aitäh, lugupeetud president. Äh, Intsus on tore, see ei olnud mitte ainult äh, äh, kõige edukavama ja vastuolulisema reklaamikampaania sloganiks Saksamaal, ei, see on ka nõukogu hüüdlause, kui me räägime järgmise aasta eelarvest. ja raha on, raha on vähem kultuurile, kodanikualgatustele ja nii edasi. Erasmus pluss, mis on kõige tuntum ja edukam programm saab ka äh, kärbete osaliseks äh, kui me tahame Euroopa Liidus tagada ühtsust äh, ja tagada, et inimesed saaksid areneda, siis tuleb investeerida, aga tundub, et teie investeerimise peale ei mõtle selle kõige taustal. nõukogu on välja pakkunud kärpeid nendes valdkondades ja see on vastuvõetamatu, loov Euroopa, kodanike Euroopa, Ähm, on siiani alarahastuse all kannatanud äh, kultuurikomisjoni jaoks on asjad selged, meil on vaja rohkem raha, kümme äh, protsenti lisarahasid nõuame me loovale Euroopale, Erasmus plussile ning kodanike Euroopale. me peame siin rohkem investeerima ja mitte vähem äh, ja seda eriti just noorte hariduse ja kultuurivaldkonda. ma arvan, et me oleme selle võlgu oma kodanikele, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab äh, sõna kolleeg Benifei, palun, suur aitäh, lugupeetud president, ma usun, et äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve arutelu on väga hea hetk, kus äh, rõhutada, kui oluline on äh, toetada tööhõivet ja äh, mina äh, olen Sotsiaaldemokraatide fraktsioonina, fraktsiooniga esitanud ettepanekuid selle kohta, eriti mis puudutab noorte tööhõivet ja see on väga oluline instrument võitlemaks praeguse olukorraga E, ja seetõttu e, meie e, tahame, et kuussada lisamiljonit oleks sellele algatusele eraldatud. me leiame, et me peame oma poliitikat tööhõive valdkonnas panema käima samas taktis kestliku arengu saavutamisega, me peame parandama tootlikkust ning töötajate töötingimusi ning oluline on tagada rahalised vahendid ka inimeste koolitamiseks ja Euroopa Liit peab oma hääle kuuldavaks tegema, eriti kõige probleemsemates kontekstides, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Insir. suur tänu! inimõigused on enam-vähem igal pool ohus ja seetõttu me arvame, et just abistamise osas me peame